räägiksin äh, äh, seadusandliku tavamenetluse korras alla kirjustatud seadusaktidest koos nõukogu presidendiga kirjutame kolmapäeval alla neljale sellisele aktile vastavalt kodukorra reeglile nelikümmend seitsekümmend neli ja nende õigusaktide pealkirjad lisatakse tänase istungi protokollile. rahvapartei äh, ning rohelised